witam państwa bardzo serdecznie cieszę się daamid ja härrad tere tulemast äh, minu poolt siis arutama järgmist päevakorrapunkti ning see on suuliselt vastatav küsimus äh, surmanuhtluse kohta ja ma soovin kõigepealt sõna anda raportöörile ja ma annan siis kõigepealt sõna Euroopa Parlamendi proua Valencianole väliskomisjoni nimel. suur aitäh, president! kümnendal oktoobril tähistame me kolmeteistkümnendat